kodukorra äh, artikli kuus äh, lõikele kaks äh, suunama selle taotluse edasi õiguskomisjoni, kes on pädev selles küsimuses. järgmine asi, Euroopa Rahvaparteilt olen ma saanud erinevaid taotlusi parlamendi kom-, delegatsioonide ja komisjonide koosseisu muutmise kohta ja siin on ka täpselt kirjas isikute nimed tänastes istungi dokumentides, kui neid äh, nimetamisi ei äh, seata küsimärgi alla, siis äh, kinnitatakse need inimesed vastavatesse komisjonidesse. ning on, minu poole on pöördunud ka pädev komisjon ja see